võimaldanud antud selliste juhtumite arvu vähendada. inimolenditena on meil kohus õhutada Euroopa Liitu selle probleemi vastu Iraanis võitlema. suur tänu, järgmisena meie päevakorras on raportaše raport, mis räägib globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi rahastamisest ja toimimisest. raportöör, teil on sõna neljaks minutiks. suur tänu, president raport, mida ma soovin teile tutvustada, on fraktsioonide vahelise kompromissi tulemus. meie arvamused tööhõive, poliitika ja töötusevastase võitluse asjus on väga erinevad, aga raporti puhul näitasid variraportöörid ja tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni üles suurt paindlikkust koostamaks see kompromiss alguspunktiks olid meil kaks peamist arusaama, kõigepealt sotsiaalsed selle kriisi mõjud on tuntavad veel edaspidigi, isegi pärast majanduskasvu taastumist. seetõttu peavad inimesi toetavad meetmed kehtima ka tulevikus küsimus on siin selles, kas me soovime Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi pikendada või mitte. see on ainuke fond Euroopas, mis, millega saab võidelda massiliste koondamiste vastu kahe tuhande kahekümnenda aastani vastus on loomulikult jah, me soovime seda fondi pikendada kahe tuhande kahekümnenda aastani, et vähendada tööpuudust, et inimesi saaks paremini ümber koolitada ja neid tuua tagasi tööturgudele. loomulikult on meil, on nendel inimestel tarvis uut võimalust. teine alguspunkt oli samuti sisuline. see fond sellel fondil oli tegevuse alguses palju puudujääke, aga selle reeglistiku muutmine tõi kaasa palju sooviavaldusi raha saamiseks sealt fondist. me tõime välja mitmeid probleeme, kollektiivsete koondamiste ja fondist raha saamise vahel on sageli aasta kuni poolteist vahel isegi rohkem. seega me reageerime liiga aeglaselt sellele sotsiaalsele kriisile. meil on niisiis tarvis paremat koordineeritust, sest paljud töötajad ei saa praegu absoluutselt mingisugust kasu sellest fondist. ning selle tõttu ei pöördu ka kõige suuremates raskustes olevad inimesed selle fondi poolde just nii sageli ei vaadata, liikmesriigid ei tegutse ennem, kui Brüssel on äh, need avaldused heaks kiitnud, mis tähendab jällegi suuremat bürokraatiat. meie raportis on välja töötud, toodud mitmed lühema perspektiivi meetmed, millega saaksime me seda bürokraatia aeglust vähendada viiekümne protsendi võrra ja teeme ka ettepaneku, et alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastaks võiks see front, fond olla alaline. daamid ja härrad, mõn-, riigid, kes on mõned riigid, kes on sellest fondist kõige rohkem kasu saanud, võitlevad lihtsustamise vastu, nad kardavad, et nad ei saa siis enam sealt nii palju raha. see oht, et majanduskasv on kesine, jääb olema va-, sõltumata sellest, kas see fond eksisteerib või mitte, see, see tule-, sõltub liikmesriikide majanduspoliitikast küsimus on siin hoopis telle, selle, selles, mida Euroopa kavatseb ette võtta massiliste koondamiste asjus. kas me soovime, et meie kodanikud saavad kasu meie eelarvest, kas me soovime neil, neile visata päästerõnga? või pöörame me neile palju vähem tähelepanu kui finantsinstitutsioonidele? siin sõltub kõik sellest, millisena me näeme Euroopat ja selle inimesi. mina toetan sotsiaalsemat lähenemist. suur tänu. Läheme kohe vaba mikrofoni juurde, terve rida inimesi on siin soovinud sõna rohkem, kui me see sõna saame anda. kõigepealt proua Pasescu, üks minut. aitäh. proua president, ma tahaksin öelda paari asja mis puudutab Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi toimimist. Rumeenia on eriti kannatanud globaliseerumise negatiivsete mõjude all, kuid ei ole sellest fondist raha saanud. ja üks põhjuseid on see, et abikõlbulikkuse kriteeriumid on niivõrd ranged. EDF on EGF on kahtlemata väga kasulik instrument, kuid kasutamistingimused peavad olema paindlikumad. ma juhin siin tähelepanu sellele, et Rumeenia pädevad asutused ei ole praegu ka vastu võtnud kohast õigusraamistikku, mille abil neil oleks võimalik sellest fondist raha saada. viimase kahe aasta jooksul on Rumeenias töötuse määr kõvasti tõusnud ning eh, on vastu võetud ka erinevaid eh, ümberkorraldusmeetmeid, mis on Euroopa tasandil kahtlemata märkimisväärsed. aitäh, proua Staler! aitäh, proua president ja aitäh ka selle eest, et andsite mulle võimaluse lühidalt sõna võtta. ma arvan, et Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond on äärmiselt tähtis instrument ja seda tuleb eh, kaitsta ja toetada, sest see kaitseb ja toetab inimesi, kes on jäänud töötuks, kuigi see ei ole nende enda süü, nad kindlasti vajavad toetust hiljuti võttis minuga ühendust üks valija, keda huvitas just nimelt see fond ja kes ütles, et ähm, sellest fondist raha saamisega on, on raskusi sellepärast, et äh, meie äh, valitsus äh, ei toeta inimesi, kes tahaksid saada seda toetust ja mina leian, et me peame kindlasti toetama nii seda fondi kui ka sellest fondist äh, raha saamist. ma tahaksin tagada, et äh, seda fondi ja sellest fondist saadavat raha kasutataks kõige paremal, kõige otstarbekamal moel. aitäh, härra Kelly! aitäh! kõigepealt äh, suur aitäh raportöörile. minagi olen teinud tööd valijatega kahes valdkonnas, mida see fond puudutab ja minu meelest on selle fondi olemasolu väga positiivne ka volinik on seda fondi kirjeldanud kui kingitust, mille Euroopa Liit annab töötajatele. kuid siiski on mõned töötajad jäänud sobiva hüvituseta ja justkui petta saanud. eriti puudutab see neid, kes töötavad erinevates riigiasutustes ning mõned riigiasutused on võetud ka vastutusele fondi raha väärkasutamise eest, kuid selle all kannatavad töötajad. peale selle tuleks aidata neid, kes tahaksid luua omaenda ettevõtte. me peaksime eh, tegelikult fondi raha andma inimestele, kes on seda taotlenud alates fondi asutamisest, mitte alates sellest, kui vastu võeti rakendamismäärus, aitäh. chers collègues les débats en commission de l'emploi et des budgets ont permis de parvenir. suur tänu armsad kolleegid tööhõivekomisjoni arutelude tulemusena on tegemist hästi üles ehitatud raportiga EGF-i tuleviku üle ja sotsiaalpartnerite kaasamise üle. samuti tuleb eraldi tähelepanu pöörata VKE-dele. ma arvan, et see, et meil on nii krediidi kui makseeraldist võimega iseseisev fond, seda võimalust tuleks tõsiselt kaaluda. mõningad inimesed seda ei soovi ja paluti eraldi hääletust selle lõigu üle minu arvates on see küsimus seotud paljude punktidega siin raportis, ma tuletaksin kolleegidele meelde, et ei tohiks ühtegi võimalust kõrvale lükata ja tuleks hääletada artikkel kuusteist poolt. viimasena proua Figureidu. suur tänu, proua president! ma tahaksin siin välja tuua veel kolm aspekti. esimene on seotud ennetusmeetmetega, vältimaks allhankeid, äh, mida korraldavad hargmaised ettevõtteid ja detsentraliseerimist. teiseks, selle fondi ellurakendamine. seda fondi ei tohiks kunagi kasutada selleks, et peita massilisi vallandamisi, mis tulenevad allhanke, hangetest ja hargmaiste ettevõtete detsentraliseerivast tegevusest ning me peame suurendama kuutekümmend viit protsenti vähemalt kaheksakümne protsendini, et liikmesriikidel, millel on kõige rohkem finantsprobleeme, oleks samuti hea juurdepääs sellele fondile. et saaks täita ka nende vajadusi, minevikus pole see nii olnud, suur tänu. suur tänu, volinik Tšološ, komisjoni nimel. Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames, députés pour commencer je tiens tout d'abord à féliciter au nom de la commission mes... suur tänu, proua president. alustuseks tahaksin ma tänada raportööri härra Portast suurepärase töö eest selle väga keeruka raporti koostamisel. samuti tuleb teda kiita arvamuse koostajatega tehtud koostöö eest. loomulikult on see kõik seotud ka komisjoni enda praeguse tööga aga siin me peame vaatama üle kaks erinevat ajakava. me peame arvesse võtma seda, et EGF peab toetama töötajaid majanduskriisi ajal ja nemad eraldaksid siis kuuskümmend viis protsenti toetusest. see fond aga lõpetaks tegevuse kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja me peame mõtlema, kas seda fondi pikendada või läheme edasi tavalise viiekümneprotsendilise kaasfinantseerimisega. järgmine kuupäev on kaks tuhat kolmteist. selleks ajaks peab olema üle vaadatud kõikide fondide regulatsioon ja siis koostatakse ka uus mitmeaastane finantsraamistik. ma olen väga rahul sellega, et härra Portaše raport toetab fondi loomise, loomist ja ka seda, et see instrument tuleks alles jätta. kui meil oleks ala, see, et, et meil on alaline instrument, on ka üks võimalus, mida me praegu uurime. ja komisjon võib, võib, võib täitsa seda toetada aga oluline on see, et täid-, äh, täidetaks see tähtaeg, võetakse arvesse lõpptähtaega kolmkümmend juuni kaks tuhat üksteist muudatusettepanekute tegemiseks. sest äh, isegi siis on võimalik seda fondi uuesti hakata kasutama alles novembris kaks tuhat üksteist. samuti peame me üle vaatama selle fondi edukuse, me peame vaatama, millised on olnud selle mõju, kuidas on kaasatud sotsiaalpartnerid ja kuidas on kasusaajad seda fondi ära kasutanud. praegusel hetkel tuleb tunnistada, et selle fondi panus on olnud tagasihoidlik. finantspanust on tõestatult kasutatud ainult kahekümne sei-, kahekümne seitsmel juhul ja ainult üheksas liikmesriigis vabandust, mitte üheksa liikmesriiki ei esitanud ühtegi avaldust. ja kogusummast kasutati ühe koma, ühest koma viiest miljardist kasutati ära ainult kaheksakümmend miljonit. ning umbes nelikümmend protsenti kogusummast tuleks, peaks tagasi makstama. määrustiku muutmine aga on kaasa toonud märkimisväärse sihtotstarbelise rahade kasutamise suurenemise. samuti on kiirendatud tegutsemist, mis puudutab ajavahemikku koondamise ja rahade kasutamise vahel selleks on vaja kaasata kõik osapooled, eelarvepädevad organid, komisjon, parlament. ning me peame eriti parlamendiga koostööd tegema just ajakava suhtes, me peaksime seeläbi suutma kiirendada seda protsessi. liikmesriigid peaksid esitama sooviavaldused nii kohe, kui on teada antud koondamistest liikmesriigid peaksid oma hinnangu saama äh, korraldatud kolme-nelja kuuga. ning me peame vaatama ka selle programmi seoseid uue mitmeaastase finantsraamistikuga. EGF tuleb loomulikult üle vaadata, võttes arvesse üldisemat konteksti ja läbirääkimisi mitmeaastase finantsraamistiku üle siin on meil mitmeid erinevaid alternatiivseid tegutsemisviise. komisjon on korraldanud terve rea kohtumisi liikmesriikide ja teiste osapooltega. ja ma olen kindel, et me suudame parandada selle fondi tõhusust sest see on konkreetne solidaarsuse näide töötute vastu. suur tänu, arutelu on sellega läbi, hääletus toimub homme lõuna ajal. järgmisena härra Lehneri raport, mis puudutab äriregistrite ühendamist, palun, raportöör.